Herr Präsident! Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Palun võtke istet. Ich erkläre die am kuulutan kahekümne neljandal novembril kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal katkestatud Euroopa Parlamendi osaistungjärgu uuesti avatuks protokoll ja kahekümne neljandal novembri istungi protokoll on teile edastatud, kas teil on selle kohta pretensioone?